ja nüüd jõuame hääletuste juurde ja äh, vastavalt siis äh, artikli saja äh, kolmekümne kaheksa osas jõuame härra Hans-Peter Martini raporti ringlusse lastavate euromeetri nimiväärsete tehnilised näited, hakkame hääletama, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? sellisel juhul sulgen hääletuse. vastu võetud. nüüd vastavalt päevakorrale äh, jällegi hääletus vastavalt kodukorra artikli sada kolmkümmend kaheksa liikmenetlus äh, proua Barcelona raport Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd järg, jällegi lihtmenetluse alusel kodukorra artikli sada kolmkümmend kaheksa, Kornelis de Jongi raport Euroopa Liidu lähenemisviis kriminaalõigusele ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis sulgen hääletuse. vastu võetud. jällegi lihtmenetluse korras kodukorra artiklist kolmkümmend kaheksa proua Peressi raport kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamine. ja hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd härra Hans-Peter Martini raport Euromontide emiteerimine. ja siin on äh, tegu siis määrusega ja meil on ka äh, kompromissmuudatusettepanekute esimene plokk, kes toetab esimest plokki? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? teine plokk on äh, sellega hääletusnimekirjast maas ja nüüd ettepa-, raporti ettepanek muudetud kuju, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. ja õigusloomeline resolutsioon ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis sulgen hääletuse. vastu võetud suure häälteenamusega. nüüd härra Pusutili raport siseturu tulemustabel ja tegu on resolutsiooni eelnõuga, on muudatusettepanek üks, lõige kaks, kaksteist kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas keegi soovib kontrollida, kontrollimine on alanud. hääletus on lõppenud me hääletame uuesti, tehniline probleem. palun veel kord, hääletame. kas kõik on hääletanud? hääletus on suletud. vastu võetud. nüüd äh, resolutsioon ja nimeline hääletus kas kõik on hääletanud? sulgen hääletuse. vastu võetud. nüüd proua Poskuti raport naiste väljavaate Türgis kahe tuhande kahekümnendal aastal. ja me vaatame siis resolutsiooni eelnõud ja üheksas on tagasi võetud, muudatusettepanek üheksa on tagasi võetud ja nüüd äh, plokis muudatusettepanekud seitse äh, muudatusettepanek, kes toetab neid, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, lõige kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitse, kes on poolt? kontrollime, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? muudatusettepanek seitse, hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd lõige nelikümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige nelikümmend viis, kes on poolt? vastu? vastu võetud. lõige nelikümmend üheksa, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. paragrahv äh,, lõige viiskümmend kaks kahes osas, kes on poolt, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, jällegi vastu võetud lõige viiskümmend seitse, siin on nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? see hääletus lõppenud. vastu võetud. lõige kuuskümmend üks, jällegi nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? siis on hääletus suletud. vastu võetud. nüüd resolutsioon kogu tekstina ja nimeline hääletus, hääletus on alanud Haben alle abgestimmt? Kas kõik on hääletanud? Siis sulgen hääletuse. Vastu võetud resolutsioon on vastu võetud. Bericht. nüüd proua Kurmai raport. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine seoses Euroopa kodanikualgatuse rakendamisega. ja tegu on siis äh, määrus ja ja proua raportöör soovib samuti sõna, palun. härra Äh, president, äh, kolleegid, kuna äh, kodanikualgatus on jõustunud esimesest aprillist sel aastal, siis Euroopa Parlament peab vastu võtma ka vastavad sätted selleks, et korraldada avalikke kuulamisi. mul on väga hea meel teile öelda, et esimese Euroopa kodanikualgatuse registreerimine leidis aset esimesel mail Euroopa päeval ja mitmed kodanikualgatused on järgnenud ja mul on väga hea meel selle üle, et nii paljud teist on näidanud üles suurt huvi Euroopa kodanikualgatuse vastu. ja eh, see võimaldab siis avalikke kuulamisi paremini korraldada ja meie peame tagama ka selle, et Euroopa kodanikualgatus oleks tugev eh, demokraatlik vahend Euroopa Liidus ja siin on paar tehnilist aspekti hääletusnimekirjas, mida ma sooviksin selgitada, enne kui me läheme hääletuse juurde. kõigepealt selleks, et tulla mõistliku kompromissini, siis ma soovisin, soovin toetada muudatusettepanekut neli, Eh, mille tõi ALDE ja ka eh, viiendat muudatusettepanekut, nii nagu me komisjonis hääletasime. nii selleks, et eh, tekst oleks sidus, siis ma teeksin järgmise ettepaneku. kui muudatusettepanek viis võetakse vastu kõiges kolmas osas, siis ma teen ettepaneku, et muudatusettepanekut üks, see vastavalt ka mõjutaks ja jällegi, kui muudatusettepanek on vastu võetud ilma kolmanda osata, siis ma teen ettepaneku ka hääletusel vastavalt käituda. suur tänu teile toetuse eest ja ja kui te vajate elektroonilist hääletust, siis ma olen sellega nõus, aitäh. suur tänu, proua Kurme. kohe näeme, kas mina teist aru sain. aga hakkame siis ettevaatlikult hääletama, kõigepealt muudatusettepanek viis, meil on siin kuus osa. siin ei ole nimelist hääletust nõutud ja seetõttu on kõik lahtised hääletused, kõigepealt siis esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Kurme, palun, proua Kurme ma paluksin, et seda elektrooniliselt hääletataks. me võime teist osa loomulikult ka elektrooniliselt hääletada. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis sulgen hääletuse. vastu võetud suure häälteenamusega. nüüd kolmas osa muudatusettepanek viis endiselt, kolmas osa, proua Kurmai. mul on väga kahju, sellepärast et kui te juba eh, teist hääletasite, siis tegelikult ma palusin kolmanda osas elektroonilist hääletust, aga ma paluksin, eh, et eh, kolmandat ka elektroonilist hääletataks. muudatusettepanek viis, kolmas osa, elektrooniline hääletus, palun niisiis, hääletame kohe elektrooniliselt ka kolmandat osa muudatusettepanekust viis. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis sulgen hääletuse. osa kolm on vastu võetud, nüüd neljas osa. kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd viies osas, see on tagasi võetud. kuues osa kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektroonilist, hääled on alanud. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Hääletus on lõppenud. vastu võetud mulle öeldi, et nüüd hääletame viiendat osa muudatusettepanekust üks, sellepärast et Rahvapartei võttis oma äh, osa tagasi ja kes toetab seda muudatusettepanekut, viies osa muudatusettepanekust üks, mis tuli komisjonist. kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud ja nüüd hääletame muudatusettepanekut neli, see tuli Aldelt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd, nüüd muudatusettepanek kaks, kahes osas. esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu. vastu võetud. nüüd. nimeline hääletus kogu teksti osas. hääletus on alanud. kõik on hääletanud, siis on hääletus suletud suure häälteenamusega vastu võetud ja õnnitlused proua Kurmaile. soovin kõigile head isu, meil tulevad veel hääletusselgitused